meie eilse osaistungjärgu protokoll on olemas, kas keegi soovib seda kommenteerida? ei soovi, seega on see heaks kiidetud. ja nüüd läheme me esimese päevakorrapunkti juurde pärastlõunal